Il Presidente e adesso kolleege e kolleegi kallid kolleegid ma paluksin teil palun istet võtta kolleege e kolleegi vi prego di prendere rapidamente kallid kolleegid, palun võtke nii kiiresti kui võimalik kohad sisse. vastavalt meie kodukorrale valitakse Euroopa Parlamendi liikmed Euroopa Parlamenti üldvalimisel ja seega ma kuulutan pärast äh, selleaastaseid valimisi